palu, paluksin neil kohe lahkuda siit saalist ja läheme nüüd hääletusselgituste juurde. Gressi raport. ja, ja, ja, härra Ja. suur tänu. mul on väga hea meel, et raportis ühtse turu loomise osas tarbijatele ja kodanikele räägitakse tõesti VKE-dest ja rõhutatakse seda, et VKE-de juurdepääs kapitalile on üks pühi, põhiliseks probleemiks. ja sada miljonit eurot saada spekulatiivsel öö, investeerimisfondil on lihtsam kui sada tuhat väik-, väikesel ettevõttel ja ma loodan, et komisjon hakkab toimima ka vastav-. suur tänu, härra ja proua Figueiredo. proua Figueiredo on juba lõunat sööma läinud. Schmidti äh, raport härra Nikolatis suur tänu, härra president, mis puudutab dialoogi ülikoolide ja ettevõtjate vahel, kogu majanduse vahel, see on väga oluline teema. me peame parandama noorte inimeste võimalusi. peame ka mõtlema sellele, kuidas võidelda demograafiliste trendidega Euroopas, millel on negatiivne mõju, me peaksime võtma meetmeid, mis annavad noortele inimestele eeliseid tööturule sisenemisel, nii et nad saaksid oma täielikku potentsiaali ära kasutada. majandus on üks meede, mille abil saab ka võidelda lisaks vaesuse vastu suur tänu. Harmsi äh, raporti kohta üks selgitus, härra Kelly, palun. suur tänu. mis puudutab tuumaenergiat, siis ma tahaksin öelda, et minu riigis on paljud kodanikud segaduses. peaaegu kõik on tuumaenergia kasutamise vastu, sest äh, näiteks Tšernobõli katastroof on äh, näidanud, mis võib juhtuda, seetõttu ma kutsuksin äh, komisjoni üles hindama tuumaenergia positiivseid ja negatiivseid külgi ja välja andma vastava dokumendi, et kodanikud saaksid teha oma otsuse tõestele andmetele tuginedes ja mitte emotsioonidele tuginedes. ja kokkuvõttes tahaksin õnnitleda raportööri, vabandust, äh, presidenti esimese tööpäeva suurepärase töö eest. suur tänu kolleeg Kellile, see oli väga kena teist. meil on veel sõnasoove aga ma tahaksin märkida, et selgitust, selgituse esitamine tuleks registreerida enne hääletust. Leedu, Slovakkia ja Bulgaaria on saanud abi selles osas, mis puudutab äh, tuumajaamade tegevuse lõpetamist ja finantsabi Bulgaariale kiideti heaks aastal kaks tuhat üheksa. raporti eelnõus sooviti saavutada seda, et tagataks õiglus. peremees vaband-, president vabandab, ei saa alustada äh, selgitust äh, hoopis suvalise teema kohta. me räägime nüüd Huang Noki raportist, esimene sõnasoovija ei ole saalis, nii et kolleeg Van Dammen. voorzitter, de raportöör, voorzitter, de raportöör heeft enkele austatud härra president, raportöör esitas oma raporti kohta mõningaid üllatavaid muudatusettepanekuid, mis puudutab finantssolidaarsus, stabiliseerimispakti ja äh, kriteeriumid ja nende täpset järgimist, siis raportöör tahab need äh, välja võtta ja teda toetavad kakssada viiskümmend kaks kol-, kolleegi, et see on täiesti ennekuulmatu, nad soovivad lihtsalt meie majandust äh, põhja lasta, et kuidas on kakssada viiskümmend 250 Äh, saadikud, kes ei soovi meie äh, tegusid sõnadega vastavusse panna. ja väga äh, paljud riigid on tõesti verd valanud ja pisaraid valanud selleks, et oma majandust õigetele rööbastele saada. aga kui me nüüd ei suhtu tõsiselt sellesse töösse, siis lihtsalt Euroopa läheb pankrotti ja mul on väga hea meel, et raporti muudatusettepanekuid vastu ei võetud. suur tänu, kolleeg Tigale, Kalenile ma pidin äh, ühele teisele kolleegile varem sõna andma, aga ma ei näe teda saalis suur tänu, ma tervitan riigi rahandust puudutavat äh, rakontit, raportit ja see on võrreldes esimese eelnõuga paranenud. teema on oluline Ühendkuningriigis ja teistes riikides. me peame äh, vältima kvantitatiivset majanduse rahamassi paisutamist. Ähm, me peame vähendama maksukoormust VKE-dele ja tööjõule, ressursse on vähe ja me oleme nõus, et vähest raha tuleks suunata teemadesse, mis suurendavad kasvu, näiteks äh, uuringud ja rohelised tehnoloogiad. mis puudutab äh, vananevat rahvastikku, siis pensioniskeemid peavad olema läbipaistvad ja neid peab ka riigivõla arvestamisel arvesse võtta. aga selles raportis oli ka küsimusi, mis tekitasid minus mure. migratsiooniteema on selline, mille juures peab olema tundlik äh, Äh, ühest küljest võib tekkida tühimik tööjõu osas, teisest küljest jällegi tuleb arvesse võtta äh, lokaalseid äh, eripärasid. me peame leidma Euroopa lahendusi, aga me peame ka mõistma maailma majandust ja jõude, mis mõjutavad meie valitsusi. järgmisena kolleeg Klais Ja, voorzitter ik heb tegen het verslag huang gestemd en de. suur tänu härra president ma ei, ei hääletasin Ngoki raporti vastu ja seda sellepärast et et niivõrd kergekäeliselt suhtutakse järjest suurematesse immigrantide voogude liigu, liigu, liikumise Euroopa poole juba praegu suured linnad ei suuda hakkama saada selle massilise sisserändega ja kontrollimatu sisserändega. ja on viimane aeg, et Euroopa Liidu tasandil me analüüsiksime kulude ja tulude poolt, mis puudutab sisserännet väljaspoolt Euroopa Liitu ja väga mitmed Euroopa Liidu valitsused, kes on kuud kokku puutunud selle nähtusega, on siiani keeldunud sellest, et arvutada kulusid ja tulusid ja et üldse tegeldaks selle teemaga, kuidas selline asi üldse võimalik on. ja lisaks kõigele me peame arvesse võtma neid äh, probleeme äh, kolmandate riikide endi jaoks, sellepärast et tegemist on tõesti äri, ajude äravooluga, äh, keda eriti just ahvatleb Euroopa Liit, nii et probleemid kohapeal on ka väga tõsised. ma tänan kolleegi Klassi ja nüüd järgmine on Beioni raport, kolleeg Toots, palun, teil on sõna kolleeg Tots. ma tänan, härra president ma hääletasin omaalgatusliku raporti vastu, mis käsitleb Vahemere liitu ja põhjuseid on selleks mitu. ei ole kahjus, kahtlust sellest, et stabiilne Vahemeri on väga kallis mm, Euroopa Liidule. majandus kliima on praegu ohus Euroopa Liidus ja ei ole asjakohane, et me nüüd selliseid kulutusi teeme nende plaanide kohaselt. neljakümne liikmeline sekretariaat ja naabruspaketid ei ole kokkuhoidlik äh, lähenemisviis meie karmil ajal. ma olen viienda muudatusettepaneku vastu, vabandust, ma tegin ettepaneku vii-, number viis, nimelt et on see vaja tagada delikaatne tasakaal ja ma tänan eh, kolleeg Toots ja nüüd härra Posselt, palun. Eh, noore ajakirjanikuna kaheksakümnendate aastate alguses külastasin ma kuningas Hassanit Marokos ja öö, pärast seda, kui Vahemere ühenduse loomise mõte oli liiva jooksnud. Euroopa erinevates osades räägiti, et meil on vaja kokku kuuluda, ei tohi niimoodi lõhestada selliste ideedega seda kokkukuulumist Euroopa erinevates paigus. ja tegelikult me ei tee midagi valesti ja me ei raiska raha. ikkagi eh, Vahemere liib peab olema väga tähtis tahk Euroopa Liidu strateegias, aga seda tuleb nüüd teostada õigesti, meil peab olema õige poliitiline struktuur ja me ei tohi mõelda ainult kui kaubandus, vabakaubanduslepingu peale nende riikidega sellele projektile. Need riigid on ju praegu ebasoodsamas olukorras Euroopas ka seoses ja me ei taha ju seda. järgmisena on eh, Kirillovi raport. härra Küün, kelam. The... ma toetasin esialgset lõiget kaksteist selles raportis ja avaldasin muret selle üle, et etnilist puhastust äh, kasutatakse ettekäändena, et äh, Lõuna-Osseetia nukurežiimi tunnustada tähtis on relvarahu tingimustest ilma ettekääneteta kinni pidada ning tagada, et Euroopa Liidu äh, see seiremissioon pääseks juurde ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetia territooriumidele, sest praegu on täiesti talumatu ja alandav olukord, kus Euroopa Liidu esindajad peavad paluma juurdepääsu nendele territooriumitele, mis tegelikult juba kokkuleppe kohaselt peab olema tagatud ja Venemaa peab Gruusia vabariigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tunnustama, aga paraku ta ei tee seda. ma tänan, härra Kelam. ja see oli viimane eh, hääletuste selgitus ja jätkame tööd kell kolm